ECR järgmiseks on esitanud oma kandidaadid delegatsioonidesse ja need nimed lähevad tänasesse protokolli. kui selle kohta märkusi ei ole, siis võetakse ka homne protokoll.